jätkame järgmise päevakorrapunktiga, tegemist on nõukogu ja komisjoni avaldusega Iraani kohta ja ma annaksingi kohe sõna nõukogule. härra Kalbilt, palun. Well, Mr President, Commissioner. härra president, volinik, parlamendiliikmed, on au olla siin esimest korda ja loodetavasti tulen siia veel arvukatel kordadel lähima kuue, kuue jooksul, arutamaks erinevaid küsimusi ja täna arutame Iraani teemat. enne kui selle teema juurde minna, tahaksin kõigepealt väljendada meie sügavat kaastunnet traagilise õnnetuse puhul, mis toimus täna. meil on väga kahju kaotatud elude pärast ja väljendame oma toetust kõikidele, kes on selles tragöödias kannatanud. Iraani teema on väga tähtis Rootsi eesistumise jaoks. valimiste tulemus ning äh, pehmelt öeldes küsimusi, küsimused, mis sellega tõusetusid ning poliitilised arengud sellest ajast saadik on meie jaoks olnud väga tähtsad. Euroopa Liit on väga jõulise ja põhimõttelise seisukoha võtnud nende sündmuste suhtes. me oleme korranud, et Iraani ametivõimud peavad uurima toimunud sündmusi, me oleme väga selgelt ka öelnud oma reaktsioonis sündmustele Teherani tänavatel, oleme hukka mõistnud rünnakud, vägivalla, jõu kasutamise rahumeelsete meeleavaldajate suhtes, oleme hukka mõistnud rünnakud ajakirjanike vastu, äh, meedia vastu, protestijate vastu. see rikub mitte ainult äh, norme ja väärtusi, mida me hindame, vaid, kuid süga-, süvendab ka soovi avatuma ühiskonna järele, mida on väljendanud ka nii paljud iraanlased. me jääme oma põhimõttelise poliitika juurde. me soovime paremat uut suhet Iraani rahvaga, see on jõukas rahvas, kellel on palju anda maailma arengule ning oma piirkonna arengule ja loodetavasti ühel päeval, mis ei ole väga kauge, on meil võimalus täiesti uueks suhteks Iraaniga. samuti tahaksin märkida ühte on teema, millega oleme päris palju tegelenud. nimelt äh, Iraani ametivõimud on kinni pidanud terve rea Euroopa missioonide töötajaid ning samuti ka Euroopa Liidu kodanikke. me oleme olnud pidevas ühenduses Iraani ametivõimudega selles küsimuses ja võimalikud otsused, süüdistused nende suhtes on meie jaoks alusetud ning ma kinnitan, et me jätkame tegevust Iraani ametivõimude suunal, seni kuni need küsimused on rahuldaval kombel lahendatud. see tähendab siis, et äh, need inimesed vabastatakse. suur tänu. suur tänu, härra Pilt ning sõna on nüüd komisjonil, äh, volinik Ashtonil viieks minutiks. Uh, aitäh härra president ja see on minu jaoks esimene võimalus õnnitleda kõiki austusväärseid äh, parlamendiliikmeid nende valimise puhul uude euroopa parlamenti ma ütlen komisjoni nimel et me ootame väga konstruktiivset koostööd teiega sealhulgas loomulikult koostööd väga paljude tundlike rahvusvaheliste väljakutsete kallal mis meie ees seisavad ja tänane teema on kindlasti üks neist. minu kolleeg äh, Benita Ferrener-Valdner on äh, paraku komandeeringus sel nädalal ja seetõttu on mul suurepärane võimalus rääkida tema ja komisjoni nimel parlamendi ees. parlament mängib olulist rolli suhete säilitamisel ja arendamisel Euroopa Liidu ning äh, Is-, Iraani Islamivabariigi vahel külastused parlamendi eh, Iraani delegatsiooni ning ka üksikliikmete poolt on eh, kindlasti juba parandanud eh, suhteid ja vastastikust mõistmist, samuti on parlament mänginud oma rolli oluliste instrumentide paikapanekuks ning me kindlasti loodame neid instrumente ka tulevastel aastatel kasutada. tänase arutelu tõi päevakorda Mm, tõid päevakorda valimised ja neile järgnenud sündmused äh, Iraanis. ja loomulikult ühest küljest on Iraani poliitika areng äh, Iraani kodanike küsimus, kuid ka meie peame jälgima ja meil on õigus jälgida neid sündmusi väga tähelepanelikult. me oleme asunud väga selgetele seisukohtadele äh, olukorra osas Iraanis peale presidendivalimisi ja oleme jäänud ühtseks neis seisukohtades me oleme väljendanud täielikku austust Iraani suveräänsuse suhtes, kuid väljendanud ka oma sügavat muret valimistele järgnenud välivalla eh, osas, nagu alati, kui ühes või teises riigis eh, elud ohtu satuvad või inimesed surma saavad. ja me leiame, et eh, arbitraarsed või kunstlikud pinged, äh, rahv-, rahumeelsete demonstratsioonide allasurumine, inimeste põhjuseta kinnipidamine on niisugused asjad, mida ei saa õigustada üheski riigis ja hoolimata praegusest delikaatsest olukorrast Iraanis usub äh, komisjon äh, siiralt dialoogi, dialoogi jätkamise vajadusse, selline oli olukord enne valimisi ja on ka praegu. Euroopa Liidul ja Iraanil on palju äh, selgeid ja tähtsaid huvisid, sealhulgas Afganistani põgenike toetamine ja võitlus uimastikaubandusega ja selles osas on kindlasti vaja teha koostööd ja me leiame, ja loodame, et Iraan jagab seda seisukohta. me otsime jätkuvalt äh, viise, kuidas äh, panna kasutusse äh, ühenduse vahendeid selleks, et konstruktiivselt koostööd arendada, näiteks Erasmus Munduse vahetuste kaupu ja oleme veendunud, et me peame säilitama ka avatuna kõik võimalikud kommunikatsioonikanalid ning me püüd-, peaksime püüdma kaasata Iraani kõigil tasanditel ning seal, kus võimalik ja vajalik, oleme me valmis ka äh, koostööd laiendama. meie erimeelsused Iraani parlamendiga on, neid on küll palju ja kuid me kutsume valitsust üles rahumeelselt ja läbirääkimiste teel lahendama olemasolevaid probleeme Euroopa ei ole kunagi eh, hoidunud niisugustest eh, aruteludest ja me oleme neile avatud ka praegu ning lõpetuseks tahaksin ühineda eesistujaga, väljendades kaastunnet eh, Iraani ja Armeenia kodanikele, kes olid kannatajateks täna, tänase lennuõnnetuse tragöödias, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik ja sellega on arutelu alanud, härra Saarjus Volski palus sõna kaks sõna, kaks minutit. ma tahan peegeldada seda arutelu, mis toimus Ahveti viimasel koosseisus äh, eelmisel ähm, kolmapäeval, uuel komisjonil ei olnud aega äh, koguneda, me kõik teame, mm, millised olid äh, need seisukohad ja Euroopa Liit peab kindlasti rõhutama äh, inimõiguste universaalsust, jälgima nende olukorda Iraanis tähelepanelikult ning äh, kutsuma Iraani hoiduma brutaalsusest ja vägivallast. Ahvet ning Iraani delegatsioon kohtusid eelmisel nädalal ja me kohtusime siis just äh, Iraani kodanikuühiskonna äh, esindajatega. Need kontaktid on meie jaoks väga olulised, me täielikult toetame loomulikult seni eesistuja, nõukogu ja komisjoni seisukohti, mida seni on äh, väljendatud, kuid me mm, tahaksime üles kutsuda ka liikmesriike oma saatkondade töötajaid järgima inimõiguste alaseid reegleid kõiges mm, oma, kogu oma tegevuses Teheraanis ja samuti kutsume üles mm, sa-, uutele pingutustele suhetes Iraaniga, eriti sellistes äh, vastuolulistes valdkondades nagu inimõiguste kaitse, narkokaubandus ja akadeemiliste töötajate vahetus. sellised kontaktid tegelikult äh, aitavad parandada olukorda kogu riigis, sealhulgas väljendusvabandust. surve inimõiguste osas jah, kuid isolatsioon ei. dialoog isegi siis, kui see kujuneb väga raskeks Iraaniga seoses on meil praegu väga raske periood, olulised küsimused on peatatud ja me küsime endalt, kuidas saab edasi minna. sanktsioonid on üks võimalik meede, mida uurime, kuid me usume, et Euroopa Liit peab suutma saavutada uue dialoogi Iraaniga kõigis neis lahtistes küsimustes, me peame looma uut usaldust ning vajadus demokraatliku protsessi järele on suurem praegu kui kunagi varem ja me peaksime toetama komisjoni ja nõukogu nende pingutuses täiel määral omalt poolt parlamendina peaksime me tugevdama parlamentaarset aspekti mm, Iraaniga, just tugevdades oma sidemeid Iraagi parlamendiga. suur tänu, härra Saares-Volski. Te võtsite sõna Euroopa Rahvapartei nimel, nüüd aga on sõna äh, sotsiaaldemokraatide demokraatide nimel härra Howitt. palun. suur aitäh mida iganes inimesed arvavad Iraani tule-, valimiste tulemustest, ei ole kahtlust selles, et kümned ja sajad inimesed on saanud viga, kümned inimesed on saanud surma nende meeleavalduste käigus, mis on peale valimisi selles riigis aset leidnud ning et äh, tundub, et tuhandeid inimesi on poliitiliste vangidena kinni peetud ning äh, me ei tohiks siin kojas äh, kahelda vajaduses selliste inimõiguste hukkamõistmise järel see puudutab ka ähm, vaba ajakirjanduse piiranguid peale valimisi. samuti, nagu härra Sarjus-Volski ütles, äh, siis äh, Ahveti komisjon eelmisel nädalal tunnistas, et üks parimaid viise vabade ja õiglaste validuste, valimiste läbiviimiseks on vaatlejate äh, kohalekutsumine ja selles osas on meil väga hea praktika ning me tahaksime Mm, väljendada oma kahetsust, et Euroopa Nõukogu selles osas ei suutnud teha äh, piisavat tööd ja me võime selle tõttu öelda ka, et meil ei ole piisavalt usaldust äh, valimistulemuste vastu. me oleme oma südames nendega, kes on kinni peetud, kes on kannatanud, kuid ma paluksin sellel kojal mõelda Iraani kodanikule, kes on Briti saatkonna äh, töötaja ja kes äh, peeti kinni täiesti õigustamatul moel ning samuti Prantsuse üliõpilasele, kes äh, samuti kinni peeti ja ma toetan Rootsi eesistujat, kes avaldas toetust siis neile kahele Äh, riigile ja, ja nende riikide kodanikele ning samuti olles kuulnud eelmisel nädalal saadiku seisukohta, kes kirjeldas islamit kui vähki, mis tuleb välja opereerida ja äh, keemiaraviga hävitada, siis tahaksin öelda, et see ei ole loomulikult Euroopa Parlamendi üldine seisukoht ja me leiame, et niimoodi diskrimineerida ka ei tohi. suur tänu ning äh, proua Neits Utenbroek ALDE nimel. voorzitter, raadsvoorzitter, kolleegas. Iraan. lugupeetud president, nõukogu, kallid kolleegid, Iraan on suur riik, mille rahvaarv mille, vabandust, rahvastik on väga noor, nende ajalugu ja kultuur on väga vana ja väga keeruline ning lisaks sellele on nad väga keerulises äh, geograafilises asukohas. see, mis Iraanis äh, toimub, muidugi ei jäta meid ükskõikseks. Äh, liberaalidena me toetame võimulolijate vahetust, kuid me leiame, et kõikidel riikidel ja rahvastel peab olema õigus valida oma liidrid ning eh, need välja ka vahetada, kui nad ei ole endistega enam rahul. praeguse režiimi puhul me nägime, et valimised ei vastanud rahvusvahelistele normidele, seda siis viimaste valimiste käigus, kuid isegi eh, Iraanis endas me näeme, et väga paljud iraanlased ise ei ole nõustunud nende ametlike valimistulemustega ning on selle vastu ka protestinud tänavatel. siiani ei ole võimudel õnnestunud Iraani rahvast veenda ning seetõttu ka meeleavaldused jätkusid. meeleavaldusi on aga alla surutud ning seda väga vägivaldselt ning endiselt karistatakse osalenuid meie seame aga sellise kohtlemise kahtluse alla ning me soovime, et Iraani võimud teeksid lõpu sellisele käitumisele ning vabastaksid kõik vangid. samuti äh, välisajakirjanike, vabaühenduste kaastöötajad või iraanlased, kes töötavad Euroopa saatkondades, nende äh, karistamisele tuleb samuti lõpp teha. kallid kolleegid režiimi, mis omaenda rahva vastu niimoodi pöördub, oma noorte vastu pöördub, ei ole enam legitiimne ning seda mitte ainult riigisiseselt, vaid ka rahvusvahelisel tasandil. eriti traagiline siinjuures on see, et need sündmused leidsid aset ajal, mil Ameerika Ühendriikide president näitab üles väga head väga palju head tahet, et dialoogi alustada Iraaniga. Iraan siin aga jätab kasutamata ajaloolise võimaluse äh, oma rolli täita rahvusvahelisel areenil, mis vastaks tema ajaloole ning kultuurile. suur tänu ja suur tänu ka sellest, et oma kõneajast kinni pidasite, proua Neits Rõtenbrock ning nüüd on sõna härra konvenditil. roheliste nimel. Madame la commissaire, messieurs les présidents. lugupeetud äh, volinik, äh, lugupeetud president, kallid kolleegid, kui üks rahvas tahab vabaks saada, siis meie imetleme seda rahvast ning oleme solidaarsed temaga. ning nii on see ka Iraani rahva puhul. jah, tõepoolest, valimised äh, ei olnud äh, õiglased, kuid valimiste käigus me nägime, et Iraani rahvas suutis leida võimaluse, et väljendada oma soovi vabadusele ning demokraatiale. tõepoolest, meil on omad huvid ning äh, mitte keegi ei sea kahtluse alla seda, et tuleb jätkata dialoogi Iraani valitsusega, mida kuid samas see, mis Teheranis toimus, on täiesti kohutav. iga päev Iraani vanglates piinatakse inimesi, mitte ainult Briti kodanikke, vaid samuti Iraani kodanikke, iraanlasi, neid piinatakse iga päev. siin peab Euroopa vahele astuma. ma tean, et väga keerukas on leida tasakaalu Iraani rahva huvide vahel ning nende huvide kaitsmise vahel ning meie huvide vahel, mis alati ei lange kokku, ma tean, see on keerukas, kuid me peame siiski välja tooma, et me iga päev toetame Iraani rahvast ja ma soovin, et komisjon ja nõukogu analüüsiksid Nokia osalust ja Siemensi osalust eh, ning nende vastutust Iraani rahva eh, represseerimisel. ei ole võimalik, et sellised suured ettevõtted, Euroopa ettevõtted, kellel oli võimal-, et nad annavad võimaluse Iraani võimudele iraanlaste vabadusi piirata, aitäh. suur tänu, härra konvendit järgmine kõneleja on härra Stevenson konservatiivide ja reformistide nimel. suur tänu, härra president. me istume siin, kuid meile ja arutame meeleavalduste mahasurumist. kas me saame aru, et viiskümmend üliõpilaste liidrit ja protestijat, kes arreteeriti, on üles poodud Iraani ametivõimude poolt? üle kahesaja inimesi on tänavatel tapetud, kaasa arvatud Neda, kellest on saanud rahvusvaheline kõnekas sümbol, mis sümboliseerib brut-, Iraani fašistliku režiimi brutaalsust ja nüüd, kus me siin naudime oma seisundit kui suurimat kaub-, Iraani kaubanduspartneri seisundit, me leiame, et elud on, et ka, et raha on olulisem kui elud, miks me siis ei rakenda sanktsioone? miks me ei saada laiali Iraani suhete delegatsiooni, mis viimase viie aasta jooksul on olnud kõigest suuvoodriks, mis väljendab Iraani saatkonna seisukohti, mis on häbiks institutsioonidele, saatkem see laiali ja hakkame kõnelema tõsiselt Iraani ametivõimudega, see on ainus keel, mida nad mõistavad. suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra Scholzile. kuue nimel üks minut. suur tänu, härra president, proua volinik härra minister, lugupeetud kolleegid, GUE fraktsioon on väga sügavalt mures vägivalla üle, mis levib Iraanis. me mõistame hukka brutaalset äh, meeleavalduste mahasurumist. meile teeb muret nende inimeste saatus, kes on kinni peetud, me nõuame nende otse, kohest vabastamist ja me leiame, et Euroopa Parlament peaks seda tegema tervikuna. me ka kahetseme meedia kommentaare ja valitsuste seisukohta, kes kasutavad protsessi ära, seda demokraatlikku protsessi, mida kaitsevad Iraani kodanikud ja kes planeerivad ka sõjalisi rünnanguid, rünnakuid Iraani tuumarajatiste suhtes, me oleme seda tüüpi suhtumise vastu ja meil on, me tervitame Obama seisukohta mitte, seisukohta Iraani osas Iraan on suveräänne ja tema ühiskonnal on õigus otsustada tuleviku üle, kuid ka valitsus peab ka aktsepteerima nõudeid aval, avatusele. suur tänu, härra Šolts. ja nüüd saab sõna härra Provera. vabaduse ja demokraatia Euroopa, poolteist minutit. suur tänu, härra president. õnnitlused teie valimise puhul repressioonid kodanike vastu, kes ähm, protesteerivad valimistulemuste vastu, meedia tsenseerimine, opositsiooni tagakiusamine kinnitab demokraatia puudumist Iraanis. on sarnaseid olukordi teistes maailma osades, Hiinas näiteks, kuid Iraani puhul tuleb lisada veel teisi põhjuseid muretsemiseks. kõigepealt hegemoonilised ambitsioonid, mis iseloomustavad seda riiki, soov sekkuda naaberriikide asjadesse näiteks äh, Iraagis, Bassora piirkonnas ja Liibanonis läbi toetuse Hezbollale. ning usu äärmusluse mõju poliitilisele võimule Iraanis paar tundi tagasi üks äh, Iraani laulja mõisteti viieks aastaks äh, vangi, kuivõrd ta olevat teinud režiimivastaseid avaldusi ning mõned inimesed on mõistetud ka surma. president Ahmadinejad on korduvalt öelnud, et Iisraeli riigi hävitamine on tema poliitika prioriteet. Iraani tahe arendada tuumaprogrammi väljaspool rahvusvahelist kontrolli on murettekitav. Iraan on suur gaasi- ja naftatootja ja tema eesmärk näib olevat siiski tuumarelva väljatöötamine, mis annab talle võimu šantažeerida naaberriike ning kogu rahvusvahelist üldsust. seega on vajalik et Euroopa poliitika tervikuna teeks äh, olulise jõupingutuse selleks, et seista vastu ajatollade režiimile ning toetada mõõdukaid ja reformimeelseid Iraanis. Nad on olemas. on mõõdukas äh, liikumine. selleks äh, võiks kasutada Euroopa is-, demokraatia inimõiguste instrumenti, mille eesmärgiks on aidata kõiki repressioonide ohvreid ükski poliitiline sekkumine ei ole ka tõhus, enne kui kõik Euroopa riigid ja rahvusvaheline üldsus ei rakenda sama lähenemist. tänan, härra Proera. ma pöördun siin kõigi nende poole, kes sõna võtavad. teeme võib-olla täna väikese erandi ja lubame poole minuti võrra ületada kõneaega, mis teile on antud. ma ütlen seda teile, härra Proverale, te ületasite oma kõneaega. ja nüüd ma annan sõna härra, proua Kristiina Morvaile mitteühinenutest nimel, kaks minutit. suur aitäh, härra president, daamid ja härrad inimõiguste juristina, kellel on praktikat kakskümmend aastat just rahvusvahelisel tasandil, tahaksin küsida sellelt parlamendilt, et selleks, et oleks olemas legitiimsus ja usaldusväärsus, et analüüsida eh, inimõiguste olukorda kolmandates eh, riikides, eh, arenevates riikides, vaadakem palun lä-, parem lähemalt demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste olukorda Euroopa Liidus, eriti minu enda koduliigi, riigis Ungaris. jagan teiega mõnesid fakte. kahekümne kolmandal oktoobril aastal kaks tuhat kuus toimus äh, suur demonstratsioon, umbes sada tuhat inimest mälestasid viiekümne kuuenda aasta revolutsiooni. selle korraldasid Fidesi suurima opositsioonipartei esindajad, kes on siin Rahvapartei koosseisus, meeleavaldusel olid keskklassi perekonnad koos lastega ning Ungari politsei ründas seda meeleavaldust ratsapolitsei kummikuulide äh, Äh, ja muude taoliste vahenditega mitusada inimest äh, peeti ebaseaduslikult kinni, neid piinati vanglas, paljud said viga ja peale seda viimase kolmanda, kolme aasta jooksul kuni viimase aastani, kui kinni peeti kakssada kuusteist meeleavaldajad, siis iga kord, kui on toimunud valitsusevastane protsess, mitte Iraanis, ma ei räägi Hiinast, Hondurasest, Iraanist, vaid Euroopa Liidu liikmesriigist Ungaris toimub täpselt seesama massiline politsei brutaalsus ja ebaseaduslikud kinnipidamised. palun ühendagem jõud ja hoolimata poliitilisest kuulduvatest, kuuluvusest üritagem välja selgitada, mis tegelikult aset leidis, kes vastutas, kuidas saab korvata seda ehm, ohvritele, nii et me saaksime lõpetada need massilised inimõiguste rik-, sekkumised Euroopa Liidu sees selleks, et meil oleks moraalne õigus analüüsida inimõiguste olukorda Iraanis ja ükskõik millises muus väljaspool liitu olevas riigis, aitäh! Eh. suur tänu, proua Morvai! ja nüüd pöördun härra Mian Monni poole, kaks minutit, palun! daamid ja härrad, eh, mina räägin Iraanist kõigepealt tahaksin väljendada oma kaastunnet äh, lennuõnnetuse ohvritele, kes, see, mis täna hommikul äh, aset leidis, siin on väga palju mõtteid äh, väljendatud Iraani kohta, olukorra kohta, valimisprotsessi kohta, see ei olnud vaba ega õiglane ja see lubas president Ahmadinejadil ning kõige radikaalsematel ühiskonna osadel jääda võimule, nad on peatanud ajakirjanikke, töö ning äh, viivad läbi ka siis disinformatsioonikampaaniad. kuid olukord Iraanis on halvenenud äh, ning äh, halvenenud on ka režiimi kuvand välismaailmas. seal on nüüd tekkinud teatud lõhed ja stabiilsus on ohus ja nüüd on olulised küsimused ka niisugused nagu nafta hind, kui äh, see tõuseb, siis olukord tõenäoliselt ei parane. Euroopa Liit peaks ühinema ning hukka mõistma rikkumised Iraanis ja me peaksime äh, tagama selle, et iraanlased peavad kinni inimõigustest ning äh, peaksime välja mõtlema ka, kuidas kaitsta neid, kes seisavad demokraatia eest. sest need inimesed tõesti ootavad meilt abi kuid Iraanis ei tohiks me unustada ka sealset ohtu, ohtu, mida kujutab nende tuumaprogramm nii äh, piirkonnale kui ka levikuvastasele süsteemile ja selles osas on äärmiselt soovitav, et Euroopa Liit ja USA teevad jätkuvalt äh, koostööd. samuti peame saama oma poolele Hiina ja Venemaa ja teised Julgeolekunõukogu alalised liikmed, nii et me leiaksime lahenduse sellele ohule, ja et me saaksime näidata kindlameelsust ja ühtsust just rahvusvahelisel areenil. nii et mul on hea meel näha G kaheksa resolutsiooni, mis sel teemal eelmisel nädalal vastu võeti. viimaste nädalate sündmused on selgelt näidanud äh, radikaalse äärmuslikkuse äh, mõju, mis tuleneb just Iraani liidritelt ja me ei saa lubada seda, et nende käe all on tuumaseadme nupp. aitäh, ütleb president, nüüd annan sõna härra Muniste Urgisale kaheks minutiks. suur tänu, lugupeetud president. lugupeetud nõukogu komisjon, daamid ja härrad. tegemist on minu esimese sõnavõtuga siin parlamendi ees ja ma tahaks esmalt väljendada oma rahulolu sellega, et Iraani kohta käiv arutelu ma oleks soovinud, äh, et me ei räägiks Iraanis sellepärast, et äh, et see seal kõik kehvasti on, kuid äh, paraku repressioonid ning vägivaldsed sündmused on praegu päevakorras. ometigi parlament peaks rohkem tähelepanu pöörama oma vastutusele ning sellele, et meie saaksime anda selge vastuse seda välispoliitika raames ning äh, samuti inimõigusi silmas pidades. see tähendab seda, et me peame kontrollima kõiki vahendeid, mis meil on, et äh, oma mõju avaldada. Iraani puhul me ei tohiks äh, tuumarelva Äh, tuumavaldkonna kohta käivad dialoogi ning ülejäänud puuduvate dialoogide puhul silma kinni pigistada. meil ei ole sellist äh, kaubanduslepingut, kuhu oleksime me suutnud äh, lisada ka demokraatlikud klauslid, samuti meie valimismissioon ei olnud kohal ning inimõiguste osas ei ole Äh, olukord seal hea on. me leiame, et Euroopa Liit ja kogu Euroopa Parlament peaksid olema tõhusamad ning paremini ära kasutama neid vahendeid, mis meil on. osad siin parlamendis ning isegi Iraani opositsioonis on soovinud, et täielikult katkestatakse suhted Iraani võimudega ning et ei tunnustataks uut Iraani valitsust. meie mõistame ähm, karmilt hukka poliitilised repressioonid ja sõnavabaduse piiramise Iraanis, kuid me ei arva, et sellest tulenevalt oleks äh, vaja loobuda inimõiguste, vabaduste ning äh, vaesusevastase võitluse lõpetamine kogu maailmas. meil on vaja ka selleks dialoogi või läbirääkimisi, me peame üritama leidma, leida ühiseid huvisid, äh, diplomaatiat arendama ning seega ma tahaksin toetada igati eesistuja jõupingutusi. suur tänu. ning nüüd on sõna härra Rosbachil üks minut. proua Rosbach suur tänu, Euroopa Parlament on mitmetel kordadel arutanud inimõiguste rikkumisi, mis on toimunud selles riigis ja jälle kord räägime neist. seda olukorda vaadates on tõesti viimane aeg, et me teeksime midagi käegakatsutavat lõpuks ometi, sest me räägime inimestest, kes äh, tõesti igatsevad vabaduse järele ja kes on tänavatele tulles äh, näidanud oma vastutustunnet ja soovi kukutada kriminaalne režiim, millel ei ole oma kohta kahekümne esimesel sajandil. me peame vaatama ka ÜRO Julgeolekunõukogu poolt mängitavat rolli ning tagama, et kurjategijad võetakse vastutusele, nii et härra Ahmadinejad peaks tõesti jõudma rahvusvahelise kohtu ette. me peame vaatama üle ÜRO äh, vabaduse järelevalvetegevuse, sest äh, Iraani delegatsiooni ei soovi me samuti praegusel kujul jätkamas näha. aitäh! ja nüüd annaksin sõna härra Griffinile kaheks minutiks. härra president, mina olin äh, viiekümne kuuenda aasta äh, meeleavaldusel, toetuseks, mälestuseks toimunud meeleavaldusel Budapestis eelmisel aastal vaatleja ja ma tahaksin öelda, et me ei saa kritiseerida Iraani inimõiguste rikkumisi, kui me samas teeme samu asju siin Euroopas. ja ma leian, et komisjon on äärmiselt silma kirjalik, kui ta kritiseerib siin äh, Iraani, samas kui David Cameron on nii-öelda UEF-i patrooniks, mis samuti diskrimineerib inimeste üle. tööpartei, Tory ja äh, liberaalide saadikud on kasutanud maksumaksja vahendeid selleks, et ajada laiali meeleavaldusi äärmiselt vägivaldsel moel, kuid minu peamiseks seisukohaks on see, et ükskõik kui hea on meie tahe või õigustatud on meie kriitika siin, siis seda kasutatakse ära propagandana kõigi nende jõuliste huvide poolt, kellel äh, on soov näha äh, sõjalist tegevust Iraani vastu. selle taga on naftafirmad, ehitusfirmad ja ka Saudi Araabia mullad, kes kõik tahavad näha seda, et suveräänne Iraani riik kaoks agressiivne, agressiivse sõja äh, käigus. isegi liberaalid räägivad juba massihävitusrelvadest, seetõttu tuleb öö, silmas pidada seda, et me ei äh, alluks sõjardite propagandale ja ei äh, ründaks äh, suveräänset riiki ega lubaks aset leida sellisel sõjal, kus saavad kahurilihaks kaheksateistaastased Briti noormehed keda me siis ootame koju tinakastides või ilma käte, jalgadeta või äh, mõistuseta. suur tänu, härra Griffin ja nüüd saab sõna härra Kaczmarek kaheks minutiks. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. süütute inimeste surm on alati traagiline kuid me, kui me kaitseme vabadust ja tõde, siis me võime öelda, et nende kannatused ei ole olnud asjatud, seda võime öelda hiljutiste ohvrite kohta Uraanis. on väga halb, kui tulistatakse meeleavaldajaid, kui inimesi tapetakse ja piinatakse. me võime ainult, me võime aga ainult loota, et poliitikud ja avalikkus mõistavad selle tagajärjel Iraani režiimi tõelist olemust. see on režiim, mis on suutlik ignoreerima kaasaegse maailma miinimumstandardeid. me peame tegutsema selleks, et muutuks see, mida me ei saa aktsepteerida. küsimus on aga, mida saame me teha? me võime toetada nõudmisi, mida on juba esitatud, kõigepealt Iraani ametivõimud peavad lõpetama vägivalla dissidentide vastu. rahvusvaheline kogukond peab samuti jälgima ja tagama inimõiguste austamise. Iraan peab korraldama vabad ja õiglased valimised. sellised valimised peaks võimaldama kõikidel kandidaatidel kandideerida, mitte ainult need, keda lubavad ametivõimud. Need, kes teiste üle otsustavad, ei oma demokraatlikku mandaati antud juhul. valimised peavad olema, valimistel peavad osalema sõltumatud välisvaatlejad ja me peame tegema kõik selleks, et tagada rahumeelsed ja kohalikud lahendused. see tähendab, me peame toetama neid iraanlasi, kes soovivad näha muudatusi, muudatusi, mis viivad äh, õiglaste valimisteni, et Iraan ei ohustaks enam ra-, rahvusvahelist julgeolekut. Rajavi opositsiooniriidel on öelnud, et tegemist on režiimi lõpu algusega, ma loodan, et tal on õigus. suur tänu. ja nüüd saab sõna Maarja Mauro. suur tänu, härra president. ma tänan Rootsit eesistujana tema sõnavõtu eest olukorra kohta, mis eelnes meie arutelule, see tundus mulle igati tasakaalukas ja tänu sellele oleme mõistnud, milline on meie vastutus. mul on üks märkus, mis lähtub sellest, mida mina nagu kõik teisedki oleme võinud näha televiisorist. me oleme näinud, oleme näinud inimmasse, kes on avaldanud viimastel päevadel meelt, kui on tõsi, et Iraan on teokraatia, kus äh, fundamentalism jumala nimel soovib oma plaane ellu rakendada, siis seal me nägime inimesi tänavatel, kes hüüdsid Jumal on suur. on aga suur vahe. Nende otsusekindluse vahel, kes ei taha olla vägivara ohvrid. see näitab, et armastus vabaduse vastu, armastus rahva vastu armastus teiste saatuse vastu ei ole surnud. kolmkümmend aastat teokraatiat, kolmkümmend aastat eh, inimlikkuse hävitamist ei ole suutnud hävitada mälu, mis on igas inimeses. ja see vabaduse armastus, tõe armastus on see, mida me peame julgustama. tänu sellele on meil vastutus, me peame olema tugevad ja otsusekindlad ja seepärast peab Euroopa Liit tegema kuuldavaks oma hääle. me ei pea mõtlema mitte ainult geopoliitilistele aspektidele, peame ka mõistma, et Euroopa Liit, ühtne Euroopa oma projektiga peab julgustama tõearmastust ja vastama sellele tõearmastusele, mis on kõigi nende südames, kes on avaldanud meelt Iraani tänavatel suur tänu ja nüüd härra Kelam kaheks minutiks. sisuline muutus on toimunud Iraanis. meie esimesed järeldused peaks seega olema, et Iraan ei ole ega saa enam olema selline, nagu ta oli varem. miljonid iraanlased on keeldunud olemast pantvangiks oma valitsejate käes, nad on üles näidanud tohutut vaprust ja astunud vastu diktaatoritele küsimus ei ole sugugi äh, mitte rohkem ebaausatest valimistest kui tavaliselt. valimised andsid võimaluse rahva protestiks. eks, eks eksperdid väljaspool Iraani ei osanud või ei tahtnud seda ette näha. see tuletab mulle meelde olukorda kakskümmend aastat tagasi Ida-Euroopas. Lääne valitsused olid valmis leppima pikaajaliselt ja pragmaatiliselt tegema koostööd Nõukogude totalitaarse süsteemiga, kuid ühtäkki miljonid kommunistliku režiimi pantvangid muutusid aktiivseks, nad astusid vastu süsteemile, mis leidis oma äkilise lõpu. seepärast on tähtis mõista, et Euroopa lähenemine Iraanile ei tohi olla samasugune me ei tohi mõelda mitte ainult äh, ebaausatele valimistele ja repressioonidele. arvatakse, et kolmekümneaastase diktatuuri jooksul on vangistatud üle viie miljoni inimese, üle kahesaja tuhande inimese, inimese on piinatud, mille taga nad on surnud. kakssada, kakssada tuhat inimest on tapetud. Euroopa Liidu valitsused on olnud liiga kõhkleval seisukohal selle hukkamõistmisel ja on teinud režiimi ainsaks vastutajaks oma käitumise eest. kui me tõesti tahame kaitsta Iraani kodanike õigusi, siis me peame olema valmis diktaatoritele ka kannastusi valmistama, mida see tähendab? näiteks peaksime keelustama liidrite reisimise Euroopa Liitu, peaksime tagasi kutsuma saadikud Iraanist, mis oleks meie nördimuse märgiks ning vabad valits-, valimised võivad toimuda Iraanis ainult ÜRO järelevalve all, suur tänu. Bene, grazie, onorevole Kelam. suur tänu, härra Kelam. ning nüüd on sõna proua Kolanskuu, mis ka üheks minutiks härra president, proua volinik, kolleegid, sedavõrd, kuidas olukord Iraagis, Iraanis eskaleerub, muutub olukord järjest ohtlikumaks ka kogu piirkonna julgeolekule. loomulikult me peame asja hukka mõistma, kuid deklaratsioonid ei saa jääda ainult sümboolseks ja tühjaks. osa Euroopa Liiduid räägib uutest sanktsioonidest, mida Iraanile seada, kuid vaja on arutelu ja seda kohe praegu selles osas, kuidas edendada demokraatiat rohujuure tasandil selles riigis. mina tulen Poolast ja meie Ida-Euroopas teame, kuivõrd olulised on niisugused tegevused demokraatia loomiseks see edendustegevus peaks äh, arvesse võtma loomulikult äh, majanduslikku ja poliitiku, poliitilist olukorda selles riigis, kuid varasemad äh, kogemused demokraatia edendamiseks Põhja-Aafrikast, Ida-Euroopast ja nii edasi, neid tuleb uurida ja hinnata, vaatamaks, mida tuleks teha Iraanis, mida saab seal teha ja mis on antud tingimustes selles riigis tõhus samuti tahaksin teile meenutada, et äh, kui Euroopa Liit soovib usaldusväärsust, siis peab ta astuma samme ka Moldovas. kahekümne üheksandal juulil toimuvad Moldovas valimised, meie ees on uus test ja me peame tagama kõik selleks, et toimuksid selles riigis vabad ja demokraatlikud valimised ei piisa sellest, kui me räägime lihtsalt toetusest demokraatiale. meie Euroopa Parlamendis ja Euroopa institutsioonides peame olema oma tegevused aktiivsemad selles osas, aitäh. hästi, ma kordan, et me oleme täna küll palju erandeid teinud, kuid see on täiesti, täiesti erandlik. ja iga kord see nii olema ei saa. Teie läksite omad kõne eest üle, üle kolmekümne viie sekundi. nüüd aga sõna järgmisele kõnelejale ja ma tuletan meelde, et teil on kuuskümmend sekundit. härra president. on päris selge, et me peame vaatama Iraani valimiste protsessi, kuid me peame alustama avaldusega selles osas, mis puudutab vägivalla lõpetamist eh, dissidentide ning ajakirjanike ja teiste riikide kodanike vabastamist, nende vabastamist, keda süüdistatakse selle olukorra pärast, mis Iraan, Iraanis on tekkinud. me peame loomulikult respekteerima Iraani suveräänsust, kuid me peame Iraanile ka meelde tuletama vajadust äh, pidada kinni rahvusvahelisest poliitiliste ja kodanikuõiguste konventsioonist ja ma kardan, et Iraan võib äh, tuumajõudu ja võimu ära kasutada teistel eesmärkidel kui tsiviileesmärgid. ja me peame tõesti tagama, et see tegevus äh, teeniks ainult rahumeelseid eesmärke. aitäh! ja nüüd proua Koppa τραγικό ατύχημα που έγινε σήμερα στην επαρχία Κασβίν του Ιράν. Η σημερινή συζήτηση εδώ tahaksin väljendada kaastunnet traagilise õnnetuse osas, mis aset leidis. loomulikult eh, on meil meeles ka kaheteistkümnenda juuni valimised, aga me ei tohiks siin eh, saata välja valesid sõnumeid, me ei tohiks sekkuda ja me ei tohiks ka eh, ära segada erinevaid teemasid. meie arutelu teemaks ei ole mitte tuumaprogramm, vaid inimõigused ja demokraatia Iraanis ning me ei tohiks mitte kunagi püüda tuumaküsimust tuua esiliinile, sealhulgas unustades neid probleeme, mis on Iraani inimestel me peame loomulikult jätkama oma pingid, pingutusi demokratiseerimise suunas, põhiõiguste austamise suunas ning tõesti tugevdama oma äh, sidemeid kodanikuühiskonnaga. seetõttu on täiesti õigustatud nende väidete uurimine, mis on esitatud äh, valimisprotsessi kohta ning äh, peame uurima, kas kõik oligi õigesti, aga me peame sealjuures hukka mõistma ka vägivalla ja äh, tagama selle, et väljendusvabadust äh, kaitstaks nii Iraanis kui kogu ülejäänud maailmas. aitäh! proua Kopa. ja nüüd äh, järgmine kõneleja. Ich finde es gut, dass wir diese Debatte. Suur tänu, lugupeetud president. Ma olen väga rahul sellega, et esimesel uue parlamendi äh, kokkusaamisel me seda küsimust arutame. kahjuks äh, fraktsioonid on olnud see resolutsiooni vastu äh, ja ma ei saa päris hästi aru, miks, ma leian, et resolutsioon oleks olnud väga hea, eriti nende jaoks, kes teisiti mõtlevad, kui me soovime kinnitada, et see, mida nimetati Iraanis presidendivalimisteks, ei vasta demokraatlikele normidele, sellepärast et enamus kandidaate ju valiti välja äh, järelevalvekomisjoni poolt, nii need, kellel oli õigus osaleda, kandideerida, neil ei olnud samad võrdsed tingimused kampaania käigus. peame sellest tegema poliitilised järeldused. Need valimistulemused ei vasta sugugi rahva tahtele. me peaksime kasutama oma demokraatia ja inimõiguste instrumente ning toetama vaba kodanikuühiskonda ning äh, erinevad kodanikuühiskonna esindajad ning äh, inimõiguste eest seisjad, äh, me peaksime samuti toetama, see peaks olema meie lühiajaline poliitika. suur tänu, härra Kaaler. ja sõna on nüüd härra Lunatšikil. proua Lunatšik, suur tänu. eelmisel nädalal nägin ma hea meelega seda, et härra Mahmel Obav, filmirežissöör, sai meid külastada ning ta selgitas väga selgelt et, et kakskümmend protsenti ainult valimistest oli demokraatia ning pärast valimisi demokraatia kadus täielikult. ja mina nõustun täiesti tema arvamusega, tegemist oli tõelise putšiga, tegemist oli valimistulemuste võltsimisega ning enamus iraanlasi, kes ei hääletanud peakandidaadi poolt, nemad jäid oma õigustest ilma. augusti keskel härra Ahmadinejad eh, asub ametisse mida me siis teeme liikmesriikides, mida me arutame nõukogus, kas Euroopa Liidul saab olema ametlik esindus Iraanis ja ka liikmesriikidel? Äh, ma loodan, et äh, ei saa, sellepärast et pärast sellist äh, valimistulemuste võltsimist ei saa meil olla ametlikku esindust Iraanis. olgugi, et ma toetan täielikult dialoogi, aga ma leian, et äh, praegusel juhul ei tohiks keegi ametlikult esindada Euroopa Liitu ja ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht selles küsimuses, aitäh! suur tänu! ning sõna on nüüd härra Antonio Panseril. suur tänu, lugupeetud president! tõepoolest alati võib äh, tekkida oht, et me arutame sisepoliitika küsimusi nagu tänagi äh, ja alati me jääme natukene hiljaks võrreldes sündmustega, kuid äh, Euroopa Parlament võib mängida olulist rolli ning võib sundida Euroopat tegutsema rahvusvahelisel areenil. me peame võtma kõik vajalikud algatused, seda ka selleks, et demokraatia protsess Iraanis edasi areneks maailma avalikkuse arvamus Iraani valimiste kohta ning eh, samuti meeleavalduste kohta, mida režiim tahtis maha suruda, mm, vägivaldselt eh, näitas selgelt, milline on olukord, aga kõik see ei tohi vaibuda, me ei tohi olukorda tõsidust unustada, me peame seda väga lähedalt jälgima ning Rootsi eesistuja, keda ma tahaksin tänada selle eest, mis ta ütles, eh, peab võtma algatusi, seda käsikäes Ameerika Ühendriikide Venemaaga, et muuta sündmuste käiku Iraanis seda nii äh, tuumaprogrammi osas kui ka demokraatlike õiguste osas. suur tänu, härra Pantseri, et te äh, oma kõneajast kinni pidasite ning äh, sõna on nüüd härra Vidal Quadrasel. tänan, härra president. viimastel nädalatel oleme meeleliigutusega vaadanud eh, Iraani rahva julgeid meeleavaldusi. Nad on seisnud vastu kumminuiadele ja teistele relvadele. naisi on olnud väga palju nendel meeleavaldustel ja see näitab iranlaste tahet elada demokraatias. nõukogu eesistuja, Euroopa Liidu reaktsioon on olnud liiga nõrk see on olnud äh, lihtsustav lähenemine, me peame saatma jõulise poliitilise signaali, mis näitab, et me mõistame tingimusteta hukka selle absoluutse reži-, diktatuuri. Rajavi on öelnud, et tuleb kõrgeim usujuht tagandada ning ajutine ekspertide assamblee peab äh, korraldama vabad valimised rahvusvahelise järelevalve all. kui me seda ei tee, siis me kaotame lihtsalt aega ja pikendame seda häbiväärset olukorda. suur tänu, härra Vidal Kadras. sõna saab nüüd proua Omenreuten. härra president, alustuseks tere tulemast härra Pildile, nõukogu eesistujale. eelseisvad kuud saavad tema jaoks olema rasked, tuleb lahendada terve rida probleeme ja mis puudutab Iraani, ütleksin ma, et Iraani režiimiga ei saa arvestada ja teiseks ma tean väga hästi, et režiimi on hakanud tekkima lõhed Iraani režiimi puhul esinevad kor-, korruptsioonijuhtumid ja kui vaatame, mis toimub Lähis-Idas, siis äh, Iraan toetab seda ja dialoogist ei ole mitte millekski kasu ma täheldan ka seda, et kodanikud tahavad rohkem vabadust ja neil on õigus. seega meie, eurooplased, peame neid toetama. härra president, härra Pilt, tahaksin teada, miks nõukogu ei ole jõulisemat avaldust teinud? miks me peame lihtsalt kuulma mõnesid riike, kes tahavad alati äri teha, selle asemel, et kaitsta inimõigusi? suur tänu, proua Omen-Reuten. nüüd saab sõna härra Guerreiro. tänan, president. oma sõnavõtu alustuseks mõistan hukka sündmused Iraanis Iraani valitsuse poolt äh, toime pandud repressioonid. toetan ka neid, kes äh, on soovinud, et Euroopa institutsioonid peaksid avaldama survet, samas äh, säilitades dialoogi ja läbirääkimised. ajalugu ja kogemused näitavad, et suhete katkestamine autoritaarsete režiimidega ei võimalda olukorda parandada ning äh, kodanike elutingimusi, kes peavad kannatama selliste režiimide all, vastupidi, see nõrgendab ka nende olukorda, kes võitlevad inimõiguste eest. seepärast peame me kasutama kõiki survevahendeid, mis on meie käsutuses Euroopa Liidus, alates sellest, mida meie võime ette võtta, me peame avaldama survet Iraani režiimile, samas säilitades läbirääkimised ja dialoogi, näiteks läbi kõrge esindaja härra Solana, suur tänu. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Alam. suur tänu, härra president Iraan on täna peamiseks ohuks julgeolekule maailmas. ta rikub ÜRO resolutsioone, ta jätkab liikumist tuumarelva suunas ja korduvalt on ta väljendanud oma soovi ära kaotada Iisraeli riik. ma loodan, et Euroopa ja Rootsi eesistujamaana saadavad selge sõnumi Iraanile, selgitades, et on väärtusi, mille üle ei saa läbi rääkida, milleks on inimelu, inimväärikus, vabadus. Neid väärtusi ei tohi vaadelda eraldi kahepoolsetest suhetest. Iraanile tuleb ka selgitada, et äh, Iisraeli riigi olemasolu õigus ei ole asi, mille üle saab läbi rääkida. Euroopas toimus holokaust ja seega Euroopa ei luba kunagi teist holokausti juutide vastu. suur tänu, härra Allam ja viimane sõnavõtt, enne kui me anname sõna nõukogule. härra Juin. Monsieur le Président, je souhaite prendre la parole härra president, ma soovisin sõna selleks, et meie kogu võtaks selge seisukoha rahaliste sanktsioonide osas Iraani vastu. on muidugi palju argumente, mis kõnelevad sanktsioonide vastu, kuivõrd see mõjutaks Iraani kodanike elu. kuid kõige hullem kodanike jaoks ei oleks sugugi mitte see, et, et nad hakkaksid puudust kannatama nende sanktsioonide tagajärjel, kõige hullem oleks aga meie vaikimine, meie tegutsematus, me peame näitama, et me ei ole ükskõiksed läbi sanktsioonide, see ongi peamine, seepärast meie parlament peab nõudma rahalisi sanktsioone Iraani vastu täna. suur tänu. meil on veel üks sõnasoovija ja tahaksin tema soovile ka vastu tulla meie parlament on siin äh, panustanud erinevate vaatenurkadega ja tegu on tundliku ning olulise teemaga. nii et härra Tšanek saab sõna enne nõukogu. kohutav Iraani diktatuur on juba süüdi väga paljudes kuritegudes äh, oma rahvavastastes kuritegudes, sealhulgas geide ülespoomises ja nii edasi, nii et meid ei tohiks äh, üllatada see, et toimub laiaulatuslik äh, valimispettus, ma usun, et see murenev äh, diktatuur ja te, Iraani ra-, noorte vaprus tegelikult äh, toob sellesse riiki lõpuks demokraatia. siin mainiti, et me oleks pidanud saatma oma kojast vaatlejad selleks, et oleks tõestatud, et toimusid mingid valimispettused, aga me, mina olen selle vastu, sest me ei tohiks mitte mingil juhul äh, legitimiseerida äh, seda, mida Iraani mm, režiim teeb suletud uste taga. ja nüüd annan sõna härra Pildile kokkuvõtteks nõukogu nimel aitäh, härra president, ma kuulasin loomulikult väga tähelepanelikult äh, erinevaid hinnanguid ja seisukohti, mida väljendati, nagu juba öeldud, on tegu väga olulise teemaga, väga, väga olulise aruteluga väga olulisel teemal. ma arvan, et me võime ausalt öelda, et äh, me seisame ühtsena oma seisukohtades selle kohta, mis on aset leidnud, mida me oleme näinud äh, televisioonis ja mida me see, mida me oleme kuulnud inimestelt, on, et asjad on palju tõsisemad kui eh, teleris nähtu. keegi ütles, et me ei ole oma seisukohtades olnud piisavalt selged. kui me nüüd võrdleme seda, mida on öelnud Euroopa Liit ja mida on öelnud teised olulised eh, osapooled maailmas, siis on täiesti selge, et meie sõnum on olnud kõige selgem, kõige jõulisem, kõige sidusam kõigis sõnades, mida me oleme kasutanud. loomulikult me soovime, et neil sõnadel oleks suurem mõju, kui neil on, kuid eh, väga tihti on asjad nii, nagu nad on ja sellegipoolest on meie sõnad olulised. me arutame peamiselt seda, mis on Iraanis aset leidnud peale valimisi kaheteistkümnendal juunil, kuid minu arvates on oluline keskenduda ka sellele, mida me nägime teleekraanidel enne kaheteistkümnendat juunit kuna see oli äkitselt äh, teistsugune Iraan kui see, millele, millega me olime harjunud. vähemalt režiimi ridades oli teatud pluralismi äh, element ja samuti äh, rahva poolt soov öö, suuremale avatusele ja see oli oluline, hoolimata sellest, kas see tulenes rahvasoovist või mitte. ning tunnistuseks selle kohta on ka need sündmused, mis on aset leidnud peale kaheteistkümnendat juunit. nii et mõistes hukka seda, mis on toimunud peale valimisi, ei tohiks me unustada seda, mida me nägime enne valimisi ja milline on nende arengute pikaajaline mõju. ma arvan, et me oleme ühtsed oma mõtetes ja sõnades härra Sarjus Volski, härra Cohn-Bendit, härra Mauro, te ütlesite põhimõtteliselt sedasama, aga kõige raskem on loomulikult mitte see, mida me ütleme, vaid see, mida me otsustame ette võtta seoses selle olukorraga. ja ma arvan, et selles osas peaksime me nii-öelda paralleelselt kahes joones tegutsema, üks on ilmselge, Euroopa Liit peab olema selgeks hääleks, mis kaitseb inimõigusi ja demokraatiat ükskõik kus ja ükskõik millistes oludes. siin võib olla ka teisi tegureid, mida poliitikas arvestada, kuid need ei tohiks mitte mingil juhul lahjendada meie kaitsetegevust inimõigustele. nii et me peame öö, kutsuma üles karistuste tühistamisele, kinnipeetute vabastamisele, ning äh, täiele austusele nende vabaduste ja õiguste suhtes, mis on olemas kõigil inimestel maailmas. kuid eriti ja jällegi siin võib olla äh, teistsuguseid arvamusi, peame me olema valmis ka sekkuma. tegu on sellisel puhul tunduvalt raskema poliitikaga kui lihtne kõrvalejäämine või isoleerimine. härra Kelam viitas äh, teatud ajaloolistele meetmetele, mis on meie käsutuses ja äh, ajaloolistele kogemustele, mis meil Euroopast on. ja võib-olla need kogemused aitavad meil ka niisuguseid samme astuda. me ei tohiks kunagi uskuda, et diplomaatiline dialoog aitab lahendada kõik probleemid, mis meie ees siin seisavad, päris kindlasti mitte ja sellesse võrrandisse ilmuvad ka teised muutujad. aga me ei tohiks unustada ka seda, et on teatud küsimusi, mida me peame püüdma lahendada diplomaatilise dialoogi kaudu. näiteks need inimesed, kes töötavad Ühendkuningriigi saatkonnas, Prantsuse üliõpilase äh, küsimus, nende osas on väga tõhus dialoog, sest mina tulen riigist, kus etniline päritolu ühel protsendil elanikkonnast on just äh, Iraan ja need inimesed liiguvad äh, maailmas eri asjaoludel ringi ja me peame tõesti olema valmis ähm, ka diplomaatilisteks ja rahumeelseteks lahendusteks, ilma loomulikult pimesi uskumata, et see on ainus vahend inimesed näevad erinevaid lahendusi, aga ma arvan, et ilma diplomaatilise dialoogita ei ole meil eh, lahendusi ka teistes küsimustes Iraaniga. loomulikult eh, saab see olema raskem praegustes oludes ja meenutades ka Ahveti arutelu eelmisel nädalal, siis seal kindlasti toodi välja neid raskeid küsimusi ja raskeid hinnanguid, mis meie ees seisavad tõenäoliselt mitte ainult nädalate, vaid kuude jooksul, kuid mitte väga palju pikema aja jooksul kui see. ning selles osas peame me loomulikult kaasama meid nõukogus, teid parlamendist ning kõiki ähm, Euroopa osapooli ja kaasama ka äh, Ameerika Ühendriike, mitte ainult äh, president äh, Obama administratsiooni, vaid ka ÜRO Julgeolekunõukogu, Venemaad ja laiemat rahvusvahelist kogukonda. ainult sealtkaudu ja koos nendega aita-, saab lahendada mitte ainult lühiajalisi küsimusi, vaid ka teisi küsimusi, millega tuleb tegeleda. nii et äh, suur tänu selle arutelu eest, ma arvan, et see on välja toonud selge äh, üksmeele, mis meil on olemas oma väärtuste kaitsmisel, aga on välja toonud ka mõned neist rasketest äh, valikutest ja tasakaalupüüdlustest, äh, mille kallal peame äh, lähinädalatel ja kuudel tööd tegema. me teame, millised on meie eesmärgid, me peame nende poole ka püüdlema, aga ärgem arvakem, et see saab olema lihtne ja ma võin teile kinnitada, et kindlasti nõukogu tegeleb kõigi äh, selle teemaga seonduvate küsimustega edasi, aitäh! suur tänu nõukogule, ma ei tea, jah, härra konvendid, andke andeks, aga me, me saime hiljuti ühe teadaande ja ma tahaksin selle eda-, edastada. Natalja Stemirova kes oli Sahharovi auhinna kandidaat, rööviti täna hommikul Groznõis. ta on röövijate kätes, nad on tundmatud, pöördun nõukogu ja komisjoni poole, Euroopa Parlamendi poole palvega protesteerida, et Moskva teaks, et me mõtleme Natalja Estemirovale. suur tänu, härra konvendit ma olen kindel, et nõukogu ja parlament äh, panid teie sõnu tähele ja võtavad ka kohased meetmed. arutelu Iraani teemal on lõppenud. härra Haus, isiklik küsimus well,. lihtsalt selleks, et asjad oleksid ähm, selged, äh, härra Tšanak viitas minule aga eelmisel nädalal ega ka varasemalt äh, arutelus ei öelnud ma seda, mida tema ütles, vaid ma ütlesin, et äh, siis, kui asjaolud oleksid seda nõudnud, oleks meil võimalik olnud saata äh, vaatlejaid, aga kuna komisjonil ei olnud veendumust äh, selle võimalikkuses, siis seda ei tehtud. mul on väga kahju, et härra Tänak ei olnud mind kuulamas varem, aga ma loodan, et nüüd on asjad selged suur tänu, härra Howard. kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused Hiina kohta ning nõukogu nimel annan ma sõna Karl Pildile, nõukogu eesistujale. härra president, veel üks arutelu, mis